Chers collègues, euh, kallid kolleegid, palun võtke istet. Avec lequel nous commençons nos travaux. Euh, je... ma vabandan selle hilinemise eest. tahaksin meelde tuletada, et me viisime päevakorda sisse kaks muudatust eile. esiteks päevakorrapunkt number üksteist, mis puudutab proua McIntyre'i raporti muudatusettepanekute läbivaatamist, see tuleb arutlusele pärast päevakorrapunkti number kakskümmend üks. tegemist on siis raporti ettepanekuga kuidas saab Euroopa Liit aidata kaasa ettevõtetele, äriühingutele ja alustavatele ettevõtjatele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamisele. ja teine muudatus päevakorda, see tähendab siis seda, et täna pärast kõike muud tööd, päevakorrapunkti number kakskümmend viis, äh, toimub siis arutelu päevakorrapunkti number kolmteist üle ja tegemist on siis läbirääkimistega nõukoguga inimpuudust kannatavatele isikutele suunatud Euroopa abifondi teemal. tegemist on proua Costelloga, kes on meie raportöör. nüüd enne hääletust päevakorrapunkt neliteist. see on sotsiaalkaitse kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele, tegemist on algatusraportiga meie komisjonist ja raportööriks on proua Vilja Blinkevitš-Jute ja annan talle kohe sõna ka, et vaadata läbi need sada nelikümmend neli muudatusettepanekut ning kakskümmend seitse kompromissmuudatusettepanekut. proua raportöör, teil on sõna, palun. suur tänu ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid, neid on kokku sada nelikümmend neli ja nendest sai siis kakskümmend üheksa kompromissmuudatusettepanekut. siin on sees kõik põhjenduspunktid ja peaaegu kõik artiklid. kohtusime eelmisel nädalal Strasbourgis variraportööridega selleks, et arutada kompromissmuudatusettepanekuid. ma tahaksin tänada nende neid koostöö eest ning väga hea töö eest. arutlusel oli kakskümmend seitse kompromissmuudatust ja ma tahaksin siia teise kompromissmuudatusettepanekute versiooni lisada veel kaks ja tahaksin neid teile ka tutvustada. esimene nendest puudutab uut põhjenduspunkti GA ja juttu on siin FIE-dest FIE-d moodustavad viisteist protsenti tööturust ehk siis üsna olulise osa. tihtipeale inimestest saavad FIE-d sellepärast, et see on ainus viis äh, väljuda pikaajalisest töötusest. ja teine uus kompromiss puudutab osa viis A siin räägime eakate inimeste tööturule tööturul hoidmisest, nendel inimestel on ju pikaajalised töökogemused ja kindlasti ei saa neid võtta siin kui majanduslikku äh, koormat. ma loodan, et kolleegidele need muudatused ka sobivad. kokkuvõtteks, variraportööride kohtumisel eelmisel nädalal jõudsime me enamuse kompromissmuudatusettepanekute osas kokku, tegemist on siis peamiselt FIE definitsiooniga ja selle harmoneerimisega ja ühtlasi ka, ühtlasi jutt on siis sellest, et mida peab tegema selleks, et füüsilisest isikutest ettevõtjad oleksid teadlikud oma õigustest ma loodan, et me jõuame kokkuleppele ka viimase kompromissmuudatusettepaneku osas. siin on juttu sotsiaalpartneritest. ma loodan, et Rahvapartei kolleegid ka seda ettepanekut toetavad, sest et tegelikult on nad mitmeid samateemalisi ettepanekuid juba ka toetanud. eile hommikul töötasime välja siis kompromissmuudatusettepanekute teise versiooni koostöös kõikide variraportööridega üritasin siia sisse võtta kõik arutatud teemad ja nüüd siis ootan variraportööride kommentaare ja arvamusi selle uue versiooni kohta. ma loodan, et järgmiste päevade jooksul me kokku suudame ka leppida ja hääletusele tuleks see siis juba järgmisel nädalal. suur aitäh! Ehm, kes soovivad kolleegidest sõna? Phil Bennion, palun, teil ongi sõna ma tänan. esiteks tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja vabandan, et ma ei jõudnud variraportööride kohtumisele eelmisel nädalal, mul oli samal ajal kolm erikoosolekut ja ühte neist pidin ma äh, juhtima, juhatama. nüüd äh, kommenteerin siin neid kompromisse, kuid ühtlasi saadan ka kirjalikud kommentaarid ma esitasin päris mitu muudatusettepanekut, nagu siin ka juba öeldi ja enamik on minu arvates ka äh, raportööri ettepanekutega hõlmatud. oluline on see, et sotsiaal, oluline siin välja öelda, et sotsiaalkaitse käib enamasti liikmesriikide pädevusvaldkonda, kuid siin kohaldub ka teatud koordineerimine Euroopa Liidu tasemel ühtlasi me ei peaks siin tulema välja mingisuguste kõigehõlmavate avaldustega liikmesriikide sotsiaalkaitsesüsteemide kohta ja nüüd mulle sobivad ka need kompromissid C ja D hoopis paremini. edasi kompromiss D. ma ei ole tegelikult nõus sõnastusega siin viimases osas ja tahaksin, et siit võetakse ära inglisekeelsed sõnad äh, widely varying ehk siis suured erinevused ja ühtlasi ma tänan raportööri selle eest, et siin on võetud sisse minu muudatusettepanekud, mis võiksid olla kasulikud. see kajastab täpselt seda, mida meie fiktiivsetest viiedest arvame, siin on lihtsalt praktilisi raskusi. muudatusettepanekud M ja N, nendega olen ma nõus. N on väga hea lisandus ja me peaksime endiselt äh, äh, välja ütlema ka seda, et eakatel inimestel on palju pakkuda tööturule, eriti mis puudutab oskuste edasiandmist. edasi, muudatus O mulle meeldiks äh, sii-, see, et siin tagataks ligipääs ja mitte lihtsalt ei pakutaks tagatisi seega me peaksime ikkagi järgima siin seda, et tegemist on liikmesriikide pädevusega. edasi kompromiss B. siin on probleeme selle osaga, mis räägib äh, lapseootel naistest. kui selle sõnastuse selliseks jätame, siis võib juhtuda, et äh, lapseootel naist ei saaks töölt kõrvaldada isegi siis, kui ta on äh, toime pannud mingisuguse olulise äh, rikkumise töökohal. ja ülejäänud kommentaarid saadan siis kirjalikult, nagu te isegi näete, siis minu kommentaarid on sellised väga detailsed, spetsiifilised, ma arvan, et enamasti, enamuses suudame kokku leppida. aitäh! härra Soogor, palun! köszönöm szépen, én is üdvözlöm kicsit kolléganőnk. suur aitäh! proua esimees, ka mina tahaksin kõigepealt tervitada siinkohal meie raportööri. sotsiaalkaitse on meie erinevate poliitikate üks põhimõttelisi aspekte. sotsiaalkaitse peab olema tagatud kõigile, see käib liikmesriikide pädevusse kuid koordinatsiooni raames on võimalik siiski jagada omavahel parimaid tavasid. ma ei olnud eelmine nädalal koosolekul küll kohal, kuid ma rõõmustan selle üle, et suuremas osas on siin suut-, suudetud leida siiski konsensus. ja ma usun, et enne viiendat detsembrit lepime ka ülejäänus kokku. suur tänu proua Blinkevitšute, kas te soovite vastata kolleegidele, sealhulgas härra Benjonile? palun. jah, aitäh. ma tahaksin tänada härra Benjoni, ühtlasi ka härra Sogorit. härra Benjoni märkustest on kindlasti meil abi tulevikus ja kindlasti saame nendega ka arvestada. suur tänu ja selle alusel me hääletamegi siis viiendal detsembril. ma saan aru, et liberaalidega on siin vaja veel veidikene asja arutada, aga kindlasti ei tehta seda mitte sotsiaalhoolekandeteenuste arvelt, eriti nende arvelt, mida pakutakse lapseootel naistele. nüüd me arutasime, alustasime hilja, aga nüüd me oleme jälle ajakavast ette jõudnud kas fraktsioonidest äh, on kõik nõus sellega, et me räägiksime kõigepealt ära siis kõige viimase punkti? Alejandro Cercas nõus ei ole sotsiaaldemokraatidest. selge, siis me seda ka teha ei saa. sel juhul siis äkki muud küsimused muude küsimuste all tahtsin teada anda teile järgmisest. nimelt siis sellest, mida ma juba eile mainisin. nimelt koordinaatorite tööst kohtumisel volinik Andoriga, mis siis puudutab sotsiaalpartnerite vaheliste kokkulepete jõustamist üheksandal oktoobril toimus koordinaatorite koosolek, mille, mille käigus siis kõik koordinaatorid olid nõus sellega, et tuleb korraldada arvamuste vahetus volinik Andoriga sotsiaalpartnerite küsimuses. ühtlasi leppisid nad kokku ka selles, et avaldada pressiteade pärast selle kohtumise toimimist. pressiteade saadeti eelmise nädala lõpus kõigile ka laiali kohtumine ise leidis aset neljapäeva hommikul. pärast seda andsid mõned fraktsioonid mulle teada, et praegusel kujul seda pressiteadet nemad toetada ei saa. aga nüüd see pressiteade avaldatakse täna hommikul minu enda nimel ja see käib siis selle kohta, kuidas see kohtumine läks. ma loodan, et kõik tunnevad ennast seal pressiteate teatas ka ära ja nüüd, kui teil on vaja siin teha mõni telefonikõne, siis tehke seda, sest et hääletus algab kell üheksa kolmkümmend, vabandan tõlkide ees, kes peavad siin ruumis ikkagi edasi istuma ja ei saa siis eriti midagi kasulikku teha, aga nii see lihtsalt on, tulenevalt meie tänahommikusest graafikust. head kolleegid, palun istuge oma kohtadele tagasi. Läheme edasi hääletusega. Est-ce que tous les collègues ont leur carte de vote? siis see lük-. jah, kui teil on kõigil kaardid olemas, siis kõigepealt viieteistkümnes punkt. arvamus. seitsmenda ja kaheksanda ühtekuuluvuspoliitika eduaruanne ning kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta strateegiline aruanne programmide rakendamise kohta ajavahemikus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist. tegemist on arvamusega, mille koostas kolleeg Adam Koosa. lõige üks. siin on üks muudatusettepanek number üks. De Marianne Harkin. Marianne Harkinilt. see on ka tehniline parandus juures muudatus üks, raportöör on poolt, kes toetab, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast esimest lõiget siis pand Schröderi muudatus, raportöör on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kolm Antigoni Papadopoulut, see on kooskõlas poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. järgmine, eh, pärast eh, esimest lõiget, muudatus ka, neli samalt autorilt. siin on ka suuline muudatusettepanek, kas keegi selle vastu ei ole. kõik on nõus, neljas siis poolt, vastu ja erapooletud, heaks kiidetud koos suulise muudatusettepanekuga, et lõige kaks, kompromiss A, mille on esitanud neli fraktsiooni koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole, siis läheb kompromiss A koos muudatusega hääletuse poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. pärast lõiget kaks üheksas muudatusettepanek Antigooni Papadopolov poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme samalt autorilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. lõige kolm kompromiss B nelja fraktsiooni poolt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast kolmandat lõiget kolmteist Papadopolov poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast lõiget kolm kompromiss D kahe fraktsiooni poolt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud lõige neli, C kompromiss neli fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget neli, kaheksateist äh, poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend, sama autor poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd läheb kogu äh, tekst hääletusele, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, üks vastu, keegi erapoolt ei ole. õnnitlused raportöörile. kuueteistkümnes punkt. hääletusele tuleb omaalgatuslik raport tõhus tööjärelevalve kui strateegia töötingimuste parandamiseks Euroopas ning tegemist on kolleegi Juta Steinrücki raportiga. esimene lõige, kompromiss C, nii et fraktsioonid poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. endiselt esimene lõige, kompromiss CA poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud pärast esimest lõiget muudatusettepanek nelikümmend viis Konstantinos Pupakis eraldi hääletuse nõudega. hääletusele läheb kogu neljakümne viies muudatusettepanek ilma sõnadeta reorganisation or, kes toetab esimest osa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kes toetab sõnu äh, reorganisation or poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud pärast lõiget üks neljakümne kuues Karimadelli poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, teine lõige D kompromiss neli fraktsiooni poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. pärast teist lõiget viiskümmend üks Konstantinos Puupakis kahes osas esimene osa ilma sõnadeta Arising Partly from kuni sõnani relations poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, hea, tagasi lükatud. kolmas lõige, kompromiss EE neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sama lõige, kompromiss EA kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast kolmandat lõiget viiskümmend viis Philip Ulan poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kuus Pupakis poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse Karimadeeli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks Karimadeeli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige neli, viiskümmend üheksa, Toomas Händel poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast neljandat lõiget kuuskümmend Judas Steinrück suuline muudatusettepanek, keegi muud, suulise muudatusettepaneku vastu ei ole, hääletus kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget neli, kuuskümmend üks, Judas Steinrücke poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kuuskümmend kaks, raportöör poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viies lõige kuuskümmend kolm, sari Esaia, tegemist on kustutamisega, kõik, kes kompromissi F toetasid, siin ei saa toetada, kuuskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kes toetab kompromissi EF neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nüüd lõige kuus, seesama asi, kustutusettepanek seitsekümmend sari sajalt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss G kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige seitse, kaheksakümmend kaks Ole Kristjanson, poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kont, kontrollime kaheksakümnendat. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Est-ce que kõik hääletasid, hääletamine on lõppenud kuusteist poolt, kaheksateist vastu, tagasi lükatud. kaheksa kompromiss H neljalt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, lõige üheksa kompromiss I kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, kontrollime. kontrollime I-d. Tout le monde a pu voter, le vote est clos kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaksteist vastu heaks kiidetud suure enamusega. pärast lõiget üheksa, üheksakümmend kolm raportöörid poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksakümmend neli Pupakis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud lõige kümme kompromissi hoid e kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud pärast lõiget kümme üheksakümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud kaheksa, üheksakümmend üheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kuusteist poolt, üheksateist vastu, ei ole vastu võetud sada raportöörilt, poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, lõige üksteist kolm kustutusettepanekud ja see võimaldab kompromissi ka hääletada sada üks, sada kaks, sada kolm koos poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss ka kolmelt fraktsioonilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast lõiget üksteist sada kuus algatanud ja Slovetska teised poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. lõige kaksteist veel kompromiss kolm fraktsiooni poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. endiselt sama lõige kaksteist sada üheksa Toomas Händel, see on kooskõlas poolt vastu erapooletud tagasi lükatud kompromiss SA kolmad fraktsioonid poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget äh, kaksteist, sada kaksteist, äh, sada kolmteist Ole Kristjansi poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada neliteist Karima Deli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, lõige kolmteist kompromiss EM kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget kolmteist kompromiss N kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud pärast lõiges, lõikes neliteist kustutuse ettepanek, mis ei võimalda hääletada kompromissi O. Po-, kes toetab sada kaheksateist suurt pakilt poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv lõige neliteist endise kompromiss O, millele on esitatud fraktsiooni poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kontrollime hästi, kontrollime O-d, hääletus on alanud. ja un socialiste de trop. üks sotsialist üleliia. nüüd läks kaduma jällegi. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kolmteist vastu selgelt heaks kiidetud. sada kakskümmend kaks Toomas Hendelilt on kooskõlas poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, pärast lõiget neliteist sada kakskümmend neli raportöörilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, lõige viisteist kompromiss B kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud lõige kuusteist Q neljalt fraktsioonilt poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. lõige seitseteist sama asi, kompromiss R poolt vastu erapooletud heaks kiidetud, pärast lõiget seitseteist sada nelikümmend kaks olel sada nelikümmend olid, kes on heaks kiidetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend kaks George Buck poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud lõige seitseteist A. kompromiss S, äh, poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige kaheksateist, kompromiss T, kolmed fraktsioonid poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige üheksateist, kustutusettepanek, sari Essayalt sada viiskümmend ja siis ei ole võimalik hääletada kompromissi U, mille on esitanud kolm fraktsiooni, kes toetab saja viiekümnendat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletusel läheb kompromiss U kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast lõiget äh, üheksateist sada kuuskümmend langeb ära, äh, lõige kakskümmend, kompromiss V kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige kakskümmend üks, sada kuuskümmend kuus Tanu Jõde ja Slovjetska ja Broz Kristlevska, kes toetab saja kuuekümne, kuuendat poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss äh, kaksikv, nii et fraktsioonilt poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, lõige kakskümmend kaks, sada seitsekümmend üks Karimadelilt on tagasi võetud ja sada seitsekümmend kaks nüüd äh, Slovjetskalt ja Skrisletskalt. tegemist on kustutava muudatusettepanekuga ning äh, siis ei saa ka X-i hääletada, kes toetab sada seitsekümmend kahte vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd kompromiss X kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kompromiss kakskümmend, äh, lõige kakskümmend kolm, kompromiss Y. neljad fraktsioonid poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget kakskümmend kolm, sada kaheksakümmend kaks Pulaan poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. lõige kakskümmend neli, kompromiss C. Äh, kolmand fraktsioon poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget kakskümmend neli, kompromiss AA kolmelt äh, fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget kakskümmend neli, Juta Steinrück äh, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. endiselt pärast kahekümne neljandat äh, sada kaheksakümmend üheksa Karimäe Deliilt poolt, vastu, erapooletud. kontrollime Tout le monde a pu voter, le vote est clos. hääletus lõppenud. kakskümmend üks poolt, viisteist vastu, üks erapooletu. heaks kiidetud. lõige kakskümmend kuus, kolm kustutusettepanekut, sada üheksakümmend kuus, sada üheksakümmend seitse, sada üheksakümmend kaheksa. ja siis ei ole võimalik hääletada kompromissi B, CC, ei vabandust, B CC äh, ühesõnaga, äh, kes toetab kustutamist, äh, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud nüüd BB siiski, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kakskümmend kuus. sada. kes toetab kustutamist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss CC, kolmand fraktsioonid, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast kahekümne kuuendat, kakskümmend kaks olime Telli poolt. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kaks kustutusettepanekut, kakssada kolm Sari Essayalt, kakssada neli Tšabaöörilt ja siis jälle võime käetada kompromissi teede, kes ku-, toetab kustutamist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss DD neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast lõiget kakskümmend kuus, kakssada üheksa Toomas Händel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kakskümmend kaheksa neli kustutusettepanekut kakssada üheksa, kakssada, kaks kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist, eh, siis ei ole võimalik ei hääletada kustutusettepanekud, need poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükata kompromiss EE, e. poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, lõige kakskümmend üheksa, viis kustutusettepanekut kakssada kuusteist, kakssada seitseteist, kakssada kaheksateist, kakssada üheksateist, kakssada kakskümmend, mille on esitanud Sari Esaja, Heinz Becker, George Bach, Bach, Jabari, Tanuta Slutjetska ja Joanna Katarzyna Skritšljevska. kes toetab lõike kakskümmend üheksa kustutamist? vastu, erapooletud. kontrollime kahekümne üheksanda lõike kustutamist Tout le monde a pu voter, le vote est clos. hääletus on lõppenud, kui kõik on hääletanud. üheksateist poolt, seitseteist vastu, lõige kakskümmend üheksa on sellega siis kustutatud. nüüd siis põhjenduspunkt A. esimene muudatusettepanek äh, Toomas Hendel äh, siin pärast kolmekümnendat tehtud äh, lisainitsiooniettepanek heaks kiidetud vabandust, põhjenduspunkt A, kompromiss A, neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. pärast põhjenduspunkti A kuus Phil Benjon poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. endiselt pärast põhjenduspunkti A kakskümmend muudatusettepanek seitse samalt autorilt, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sama asi, Karimad ei lii, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletame kaheksandat Karima Teli raportöör toetab seda, hääletus on käimas, aga üks sotsialist üle jälle Alors, euh, le vote est clos. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kuus vastu. nii et kontrolli ei olnudki vajalik. ja üheksas Toomas Hendelilt poolt, vastu erapooletud. kontrollime üheksandat. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud? viisteist poolt, kuusteist vastu. ei ole heaks kiidetud, aga siin tõesti kontroll oli põhjendatud. kümme Philippe Poulon poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist Toomas Hendel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist Philip Poulon poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist Toomas Hendel poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud põhjenduspunkt B, seda ei ole vaja hääletada, sellepärast tegemist on keelelise parandusega, nüüd viisteist Toomas Hendel poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, pärast põhjenduspunkti B kuusteist juhtus Steinbrück poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitseteist Evelyn Regner äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist Karimäe Telli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist raportööri poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, põhjenduspunkt C, põhjenduspunkt B, neli fraktsiooni poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, põhjenduspunkt D, kaks, pärast kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kolm Karimäe-Telli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kontrollime kahekümne kolmandat, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. üheksateist poolt, kuusteist vastu, üks erapooletu. kakskümmend kolm on heaks kiidetud. jällegi pärast põhjenduspunktid D kakskümmend neli, Evelyn Regner poolt, vastu, erapooletud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kakskümmend neli tundub, et heaks kiidetud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kuusteist poolt, kuusteist vastu, neli erapooletut, ei ole heaks kiidetud. kakskümmend viis Juta Steinrück poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, kontrollime kahekümne viiendat, siis hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, äh, kaheksa vastu. kakskümmend seitse poolt, kaheksa vastu. ja väga selgelt heaks kiidetud, ei tea, mis siin vahepeal juhtus meie hääletuskastides aga äh, kakskümmend kuus härra Pupakis, suuline muudatusettepanek ka, keegi suulise vastu ei ole. hääletusele läheb kahekümne kuues muudatusettepanek koos äh, suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend kuus. kas kõik on hääletanud? kuusteist poolt kakskümmend vastu ei ole heaks kiidetud kakskümmend seitse Castello poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend kolm Karimadelli poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kakskümmend üheksa raportöörilt poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kolmkümmend Pupakis koos suulise muudatusettepanekuga, keegi suulise vastu ei ole kolmkümmend koos muudatusega poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üks, Karima Teli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks raportööri poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm raportööri poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne kolmandat hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kuusteist, kuusteist, neli ei ole heaks kiidetud. kolmkümmend neli raportöörilt poolt, vastu, erapooletud. ei ole samuti heaks kiidetud, kolmkümmend kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, kes toetab kolmekümne kuuendat koos muudatusega poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa samalt autorilt poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend üheksa sama autori poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, enne kogu raport, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kolmteist vastu, mitte keegi ei ole erapooletu ning õnnitlused raportöörile. kes tundub, et on väga rahul selle tulemusega. nüüd siis edasi päevakorrapunkt number kuusteist, algatusraport. naiste õiguste komisjonilt ebaseaduslikult sisse rännanud naised Euroopa Liidus on teemaks ja tegemist on meie komisjoni arvamusega, mille koostas Martin Kastler. lõige üks kompromiss A, neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige üks kompromiss B, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõi-, muudatusettepanek seitse, Liisa Jaakonsaari poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetuid, number kaheksa, sama autor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üksteist, sama autor poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kaks, kompromiss C neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud lõige kaks, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist Juta Steinruck poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist Liisa Jaakonsaari poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kolm kompromiss D, jälle neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend kolm Steinruck poolt, vastu, erapooletuid, selle kontrollime üle, muudatusettepanek number kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud, kakskümmend poolt, kuusteist vastu mitte ühtegi erapooletut, see on heaks kiidetud. number kakskümmend neli, Koldet Baldakinot poolt, vastu erapooletuid. heaks kiidetud lõige neli kompromiss E kolmelt fraktsioonilt. Elisabeth Schröter soovib sõna, kompromiss E, palun ähm,. Wir als grüne Fraktion äh, sind gegen das roheliste fraktsioon on suulise muudatusettepaneku vastu est ce que vous avez euh, il faut suulise muudatusettepaneku vastu olemiseks on vaja kolme inimest. suuline muudatusettepanek hääletusele ei lähe, nii et kompromiss E ilma suulise muudatusettepanekuta. aga ikkagi on see siis kolmelt fraktsioonilt, kes on selle poolt vastu, erapooletuid. kompromiss E on heaks kiidetud. lõige viis, muudatus number kakskümmend kaheksa, Martin Kastler poolt, vastu, erapooletuid. heaks kiidetud kakskümmend üheksa, Jaakon Saari poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle muudatusettepanek number kakskümmend üheksa, hääletus on alanud kõik on hääletanud, siis hääletus on ka lõppenud. viisteist poolt, seitseteist vastu, neli erapooletut. kaks, number kakskümmend üheksa on tagasi lükatud. lõige viis, kompromiss E neljalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletuid kontrollime üle. number kolmkümmend kaks. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt seitseteist vastu neli erapooletut, see on tagasi lükatud. number kolmkümmend kolm Juta Steinruck poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kolmkümmend neli Nadja Hirš poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud ja hääletusele läheb terve arvamuse äh, ettepanek elektrooniliselt, palun. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, viis vastu, kaks erapooletut. palju õnne raportöörile ja nüüd jõuame siis päevakorrapunkti number üheksateist juurde. see on raporti ettepanek, mis puudutab nõukogu direktiivi kaks tuhat, direktiivi kaks tuhat kümme murd kaheksateist EL muutmisega seoses Majoti staatuse muutmisega rap-, mina kui raportöör võtsin tagasi kaks muudatusettepanekut, nimelt number kahe ja number viie. artikkel kaks ja artikkel kolm. esitasin neli muudatusettepanekut, üks, kuus ja üheksa nendel Neid tuleks hääletada. kas teil ei ole tõlget? kas siis nüüd läheb asi paremaks? Läheme siis edasi. üks, kuus, kaheksa, üheksa plokina, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, edasi artikkel üks, kolmteist, number kolmteist, Elizabeth Schröter, see on kustutusettepanek, raport on vastu, kes on poolt? vastu, erapooletuid. tagasi lükatud, number seitse, poolt, vastu, erapooletuid. heaks kiidetud, edasi kaks, võeti tagasi, nii et edasi number kümme, Tirol on poolt, vastu, erapooletuid. heaks kiidetud, number kolm, poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt üks. üksteist langeb ära. hääletusel läheb number neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. põhjenduspunkt kaks, number kaksteist Elizabeth Schröterilt, raportöör on vastu, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number viis võeti tagasi ja seega läheb hääletusele terve raporti ettepanek muudetud kujul, hääletus on alanud. Eh, hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, neli vastu, mitte ühtegi erapooletut ja hääletusele läheb resolutsiooni ettepanek, hääletus on alanud tout le monde a pu voter. hääletus on lõppenud, kui kõik on hääletanud. kolmkümmend üks poolt, neli vastu, mitte ühtegi erapooletut. aitäh. Nous en venons au point vingt. edasi päevakorrapunkt number kakskümmend tegemist on meie arvamusega IMCO raportile raportile. see on tegem-, see on nende algatusraport Euroopa Liidu e-kaubanduse arengut ootava ühtse pakiveoturu kohta. hääletusele läheb Juta Steinrucki arvamus. lõige üks, kompromiss A, kolmed fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud muudatusettepanek neli raportöörilt, ja teistelt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kaks, kompromiss B kolmelt, neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kolm, kompromiss C neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige neli, kompromiss või muudatusettepanek number kümme, sari Esaia, mis on kustutamine, kes on poolt lõike neli kustutamise poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, lõige neli, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige viis, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. lõige kuus, kompromiss F, kolmelt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud lõige viis, muudatus kaheksateist raportöörilt ja Bernadette Verniolt ja siin on siis äh, eraldi hääletuse taotlus, esimene pool, esimene osa. nii et to call on the member states kuni corporate liability, see osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vist on tagasi lükatud, kontrollime üle. muudatusettepanek kaheksateist, palun. kui kõik on jõudnud hääletada, siis on hääletus lõppenud. seitseteist poolt, kaheksateist vastu. see on tagasi lükatud ja kas me siis saame ikkagi hääletada selle teise osa üle? hääletame siis teist osa. aga siin on ka suuline muudatusettepanek. kas suulise muudatusettepanekule on keegi vastu? ei ole, seega teine osa muudetud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud number kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, number kakskümmend neli, Juta Steinruck ja teised poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kakskümmend viis, samad autorid poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. hääletusele läheb terve arvamus, elektrooniliselt hääletus on alanud. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, neli vastu, mitte ühtegi erapooletut. palju õnne raportöörile. Lähme edasi viimase hääletuse juurde mis puudutab siis muudatusi õiguskomisjoni raportisse nii et äh, see käib Refiti kohta. ja ka komisjoni teatise kohta oktoobrist. nüüd äh, esimene muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrolligem selle siis üle. muudatusettepanek number üks. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse poolt, kaheksa vastu, see on heaks kiidetud. tegelikult ei olnudki vaja üle kontrollida. nüüd äh, lõige viis, number kaks, suulise muudatusettepanekuga, suulise muudatusettepaneku vastu keegi ei ole, siis läheb see muudetud kujul hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lõige üheksa, number kolm, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kümme, muudatus neli, sotsidelt poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud, lõige kümme, number viis, ECR-ilt poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, lõige üksteist, number kuus, sotsiaaldemokraatide poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. lõige üksteist, muudatusettepanek seitse, rohelistelt poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle. hääletus on alanud. muudatusettepanek number seitse rohelistelt. hääletus on lõppenud. kuusteist poolt, kaheksateist vastu. see ongi tagasi lükatud. edasi lõige kaksteist, number kaheksa, sotsiaaldemokraadilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. sama lõige Taane üks, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Taane kaks, sama lõige, number kümme, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. Taane neli, sama lõige, number üksteist, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. lõige kaksteist, number kaksteist CR-ilt, siin on ka osade kaupa hääletus, esimene osa läheb hääletusele, kes on selle esimese sõna, esimese poole poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üle. esimene osa, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, see hääletus on ka lõppenud, esimene osa on heaks kiidetud kakskümmend poolt häält, viisteist vastu häält, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja edasi number kolmteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, lõige kaksteist number neliteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime üle muudatusettepanek number neliteist. hääletus on lõppenud. seitse poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält, see on selgelt tagasi lükatud. number viisteist sotsiaaldemokraatide suulise muudatusettepanekuga. ilma suulise muudatusettepanekuta, nii et äh, ta oled suulise muudatusettepaneku vastu, sel juhul siis äh, muudatus number viisteist ilma suulise muudatusettepanekuta, poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kuusteist samalt fraktsioonilt poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, üheksateist CR-ilt pärast lõiget seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. ja nende muudatusettepanekutega on siis ühel pool ja need edastatakse siis juurikomisjonile. suur aitäh, hääletus on sellega lõppenud ja nüüd äh, Lähme tagasi hoopiski päevakorras siin punkti number üksteist juurde. tegemist on kuidas saab Euroopa Liit aidata kaasa ettevõtetele, äriühingutele ja alustavatele ettevõtjatele uute töökohtade loomiseks soodsa keskkonna kujundamisele? tegemist on meie kolleegi Anthea McIntyre'i raportiga. proua raportöör, teil on sõna, palun. Thank you very much suur aitäh, proua juhataja. see on äh, omaalgatuslik raport, nagu kõik teavad, ja see puudutab seda, kuidas Euroopa Liit saaks panustada selleks, et äh, tekiks soodne keskkond ettevõtetele, äriühingutele ja alustavatele ettevõtjatele, et luua uusi töökohti. esiteks tahaksin tõesti tänada äh, parlamendiliikmed nendepoolsete muudatusettepanekute eest selle raporti vastu on näidatud üles suurt huvi on olnud kakssada seitsekümmend kuus muudatusettepanekut kõikidelt fraktsioonidelt ja tegelikult eh, on kogu raportis ainult üks lõige millele ei ole esitatud muudatusettepanekut ja seda ilmselt sellepärast eh, et peale minu ei olnud vist keegi sellest Create programmist eh, huvitatud, aga see on siiski oluline programm. mõnede lõigete puhul on olnud muudatusettepanekuid kuni üheksa, nii et äh, see tegelikult viibki selleni, et ütle, et kompromissideks on palju ruumi, sest ilmselt viimane asi, mida me teha tahame, on hääletada kakssada seitsekümmend kuus eraldi muudatusettepanekut läbi. ja ma arvan, et tegelikult äh, äh, on meil täiesti mõistlik kogus kokkuleppeid, äh, see muudatusettepanekute hulk on mulle rõõmu avaldanud ja ka see koostöövaim, mida ma olen senini näinud. terve suur hulk muudatusettepanekuid on selliseid, mida ma väga hea meelega toetan. huvitavad asjad nagu see mõtle kõigepealt väikselt, VKTest ja ka see komisjoni algatus, mis määratleb äh, kümme kõige koormavat Euroopa Liidu seadust. ma arvan, et kõik need on olulised, meil on juba olnud sellel teemal paar arvamust ja me põhineme oma töös sellel, nii et minu jaoks on väljakutseks äh, luua sellised kompromissid, äh, mida kõik võiksid toetada ja kindlasti on ruumi selle saavutamiseks konkreetsemalt on need kompromissid ilmselt äh, ligipääs rahastusele, see, et ettevõtlus kaasataks haridussüsteemi, Euroopa Liidu poolne rahastus, naisettevõtjad ning töötervishoid ja turvalisus. ma arvan, et ülejäänud kompromissid vaatavad olemasolevaid lõikeid ja põhjenduspunkte ja selle asemel, et teha üks väga pikk kompromiss, oleks leht, mõnikord ehk lihtsam lõige jaotada kaheks. ootan koostööd kõikide variraportööridega ja saadan ka oma kompromissi ettepanekud enne variraportööride kohtumist, mis loodetavasti leiab aset kas järgmisel nädalal või siis Strasbourgis. nii et ma olen valmis kuulama ära kõikide kommentaarid seni esitatud muudatusettepanekutele, aitäh! Merci, Philippe Beignon. Philippe Beignon. Phil Benjamin, palun. Pardon, Alejandro Cercas d'abord. võib-olla siis kõigepealt ikkagi Alejandro Cercas ja siis Phil Benjamin. proua esimees, jätkame siis arutelu, mida me eile alustasime juba Refiti teemadel. tegemist on kindlasti teemaga, mis on ka arutelu väärt me räägime ju positiivse keskkonna loomisest ettevõtetele, lõppkokkuvõttes on see ju kõik töökohtade loomise nimel ja neid on meil Euroopa Liidus väga vaja. aga nagu ikka elus juhtub, siis peame me ikkagi seda vaatama selge pilguga ja me peame ühelt poolt tagama vajaliku paindlikkuse ettevõtetele ja teiselt poolt järgima põhimõtteid, kohtupraktikat, Euroopa Kohtust. nii et sellepärast tahaksin öelda proua McIntyre'ile, et ta vaataks väga tähelepanelikult minu fraktsiooni muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on just nimelt tagada tasakaal ja mitte unustada siin ka eh, seda mündi teist poolt. eriti, mis puudutab muudatusettepanekuid just eh, hooajalise töö agentuuride osas, need on tegelikult ikkagi mõeldud olema konstruktiivsed. viieteistkümnendast maist kaks tuhat kaksteist on meil ju ka resolutsioon ja seal räägime just nimelt halduskoormuse vähendamisest VKE-dele. seal sees oli tegelikult just üks oluline punkt, mille osas me kõik kokkuleppele jõudsime halduskoormus ei tohi aga väheneda niisugusele tasemele, et enam ei ole kaitstud isegi mitte ILO töötingimuste põhimõtted. ILO normid korralikku töökohta ikkagi peavad siin kehtima jääma. nii et ühelt poolt äri, teiselt poolt jällegi töötajate tervishoid igal juhul sotsiaaldemokraatide arvates äh, on ikkagi olulisemad töötajate õigused ja mitte raha. muudatusettepanek number üks, millele olen alla kirjutanud mina ja härra Gutierrez Preto, siin on kirjas midagi väga olulist. siit jookseb ka meie fraktsiooni sisene nii-öelda punane joon. ja rääkides tööajast me ei saa lihtsalt öelda, et tööaeg on paindlik, me peame ju pidama silmas seda, et me ootame juba kahe tuhande kolmandast aastast komisjonipoolset direktiivi ettepanekut. Euroopa Kohus on ka öelnud, et selle teemaga tulevad probleemid lahendada. suur osa probleemidest tuleb just erinevustest direktiivi ning Euroopa Kohtu otsuse vahel nii et nüüd äh, ära kustutada või täiesti ära unustada näiteks äh, see tööaja direktiiv või siis ka äh, ajutist tööd puudutav ja ajutist tööagentuure puudutav direktiiv, siis see ei ole ilmselt sobiv tee, aga tuleb leida ikkagi variant, et kõik need siin sisse, kõik need erinevad asjad sisse võtta. proua McIntyre'ile ma tahaksin öelda, et kindlasti see punane joon, mida meie ületama ei hakka, on just nimelt töötingimuste osas, eriti just töötajate tervishoiu ning ohutuse osas. suur aitäh, enne kui ma annan sõna Phil Benjonile, siis tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meie hääletus läks kiiremini kui ette nähtud ja seega me oleme ajakavast ees. ma näen, et liikmed tunnevad muret nende või et siin saalis ei ole neid liikmeid, kes äh, tegelikult on vastutavad teemade eest, mis varsti arutusele tulevad, nii et palun siis tegelege oma liikmetega, nii et nad jõuaksid ikkagi siia koosolekule kohale ja me ei peaks seda ajutiselt katkestama. Phil Benjon, palun uh,. <coughs> Yes, uh, um, this is jah, seda nüüd Philip de Bakkari nimel, kes hetkel siin ei ole Philip sooviks tänada raportööri kõikide tema pingutuste eest, siin ta on nõus raportööri seisukohaga, et VKE-d on meie majanduse selgroog ning liikmesriigid peavad looma raamistiku, mis parandab ettevõtete võimalust ettevõtet alustada ja seda kasvatada. nagu viimaste arvamuste vahetuse käigus öeldud, leiab Philipp, et me oleme rääkinud nüüd piisavalt VKE-dest ja on aeg konkreetselt tegutseda selleks, et ettevõtteid toetada Euroopa peab tagama selle, et liikmesriigid teevad VKE poliitika oma esimeseks prioriteediks, seetõttu on Philipp esitanud äh, muudatusettepanekuid VKE-de kohta. esiteks parandada ligipääsu rahastusele jätkusuutlikult, et ei oleks lühikese perspektiivi meetmed, vaid tõelised reformid selleks, et äh, ligi meelitada uusi investoreid ja kapitali. haridussüsteemid, äh, kus on hästi kvalifitseeritud õpetajad, kes, kellel on ka ärikogemusi ja samas, et ettevõtlus oleks haridussüsteemi sisse toodud. kolmandaks, vähendada bürokraatlikku koormat äh, VKE-dele nii alustades kui ka hiljem ja, ja hiljem tagada, et äh, uus seadusandlus Euroopa riiklikul regionaalsel tasandil ei looks lisakoormat VKE-dele. neljandaks, äh, paindlik tööjõuturg ja sotsiaalne turvavõrk heas tasakaalus töö ja eraelu see muut-, muudab tööturu atraktiivsemaks ja kui meil ei ole kvalifitseeritud tööjõudu, siis ettevõtted ei saa kasvada. ja Philip kindlasti tahab arutada neid muudatusettepanekuid lähinädalatel, aitäh äh,. Sergio Gutierrez Prieto. härra Gutierrez Prieto ja kas keegi soovib veel sõna proua McIntyre'i raporti teemadel? ei, sel juhul Sergio Gutierrez, palun suur aitäh, proua esimees. meie vaatasime muudatusettepanekuid, mida on üle kahesaja väga suure huviga läbi. me näeme, et siin on tegelikult mitmeid eri ühiseid nimetajaid. kui raportöör ka pingutab, siis kindlasti me kokkuleppele jõuame ja suudame lahendada probleemid, millega seisavad silmitsi lõppkokkuvõttes ettevõtted. esiteks ligipääs rahastamisvahenditele, laenuvahenditele, ettevõtete jätkusuutlik rahastamine nii lühikeses kui ka keskpikas perspektiivis, Euroopa Liidu õigusaktidest kinnipidamine, eesmärgiks on nendel õigusaktidel ju süvendada ühisturgu aga samal ajal võiksid välja võtta mõned küsimused, mis on problemaatilised, aga mis lisaks sellele ei puutu üleüldsegi ettevõtetesse ja ettevõtete raskustesse töökohtade loomisel. sotsiaaldemokraatide koordinaator sellest juba rääkis, kõik, mis puutub siin tööaja direktiivi ja ka teised direktiivid, mis tegelikult ei puudu üleüldsegi mitte halduskoormuse vähendamisse, vaid tegemist on täiesti eraldi aruteluga. sotsiaaldemokraadid on esitanud ka mõned kustutamise, mõned muudatusettepanekud, mille eesmärk on siin midagi ära kustutada. ja nagu ma ütlesin, ühelt poolt halduskoormuse vähendamine ja teiselt poolt siis töötajate õiguste vähendamine, et need on kaks eri asja ja peame jääma selles osas ka väga ettevaatlikuks. siin mainitakse mitu korda ka seda, et igasugune VKE-de olukorra parandamine peab ikkagi toimuma läbi töötajate õiguste äh, tagamise. siin on aga ka muudatusettepanekuid, mida me toetame, koolitus, väljaõpe, samuti ettevõtlusvaim, jah, siin on kindlasti võimalusi kokkuleppeks, aga ma arvan, et oluline on see, et kui proua raportöör hakkab välja töötama kompromissmuudatusettepanekuid, mis on ju väga olulised, arvestades seda muudatusettepanekute hulka, siis võtaksid välja mõned väga poleemilised küsimused igal juhul oleme meie valmis tegema koostööd, et kokkuleppele jõuda, kindlasti kujuneb sellest väga hea raport, mis iseenesest on väga õige, kuid samal ajal on mõnedes punktides ka valinud vale tee, sest et lihtsalt need teemad ei peaks siin raportis üldse sees olema. suur aitäh, kas komisjon soovib ka sõna? palun. suur tänu, teen väga lühidalt tegemist on tõesti olulise etapiga meie töös. majanduskasv on tasapisi taastumas, aga meil on endiselt kaks murepunkti. ühelt poolt investeeringud, investeeringud ei ole saanud sisse uut hoogu ja teiselt poolt töökohad. võib juhtuda, et majandus hakkab jällegi kasvama, ilma et töökohti hakatakse juurde looma sellepärast ongi vaja võimalust VKE-desse investeerida ja selliseid ettepanekuid on meil vaja järjest rohkem. ülemkogu toimub veebruarikuus ja siis tegeletakse eriti just konkurentsivõime ja tööstuspoliitikaga. komisjon panustab muuhulgas just nimelt töökohti ja investeeringuid puudutavate Äh, dokumentidega. proua raportöör, palun. Say... tahaksin lihtsalt tänada kõiki äärmiselt positiivsete panuste eest. tahan kõiki rahustada, et ma ei taha ära kaotada töötervishoiu turvalisuse seadusandlust. minu oma lõige kakskümmend viis, ma tean, et sellele on esitatud äh, mõned muudatusettepanekud, aga mina olen tervitanud siin seda tervishoiustrateegiat ja minu eesmärgiks siin valdkonnas on, et me lihtsustaksime asju selleks, et saavutada parem ennetustase ja parem ka reeglitele vastavus. ja ma tõesti leian, et tõesti on siin ruumi selleks, et töötada kompromiss välja. ei tohiks olla üllatuseks, et ma tahan säilitada oma lõike nii et need muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on see ära kustutada, neid ma toetada ei saa, aga neid äh, eriti palju ei ole. üldiselt äh, on asjad üsna positiivsed ja ootan koostööd variraportööridega, aitäh. Merci beaucoup. suur aitäh, niisiis me vaatame kompromissettepanekud läbi seitsmeteistkümnendal, neid hääletada siis kohe pärast seda nüüd oleme lõpetanud selle päevakorrapunktiga ja läheme edasi punktiga kakskümmend kaks. Ehm, où nous examinons ning tegemist on otsuse eelnõuga riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamise kohta. ning praegu siis me vaatame läbi need viiskümmend muudatusettepanekut, mis tehti Frederik Tarteni raporti kohta, palun, sõna on raportööril. suur aitäh, lugupeetud eesistuja, esimees, vabandust tahaksin esmalt äh, komisjoni algatuse äh, kohta ütelda, et tegemist on positiivse ettepanekuga, sellepärast et eesmärgiks on siis muuta ametlikuks äh, see koostöö tõhustamine, mida on juba tehtud aastaid mitteametlikult. tehti kokku ligi viiskümmend muudatusettepanekut, osad neist minu enda poolt. kes seda siis täiendamaks minu algset tööd ja nende muudatusettepanekute kohta on mul üldiselt positiivne arvamus. ma võib-olla üritaksin keskenduda mõningatele teemadele. esiteks, võrgustiku liikmed. siin tuleb arvestada sellega, et teatud liikmesriikides õigusloomeline pädevus on liikmesriigi sisene ning siis siin on vaja leida õige tasakaal vajaduse vahel eden- e,, esindada seda tasandit ning samuti on vaja, et võrgustik ei muutuks liiga laiaks, oleks endiselt tõhus ning et ka õiglased tingimused oleks kõikidele osalejatele tagatud. seda esiteks ma olen seda küsimust juba arutanud ka härra Beckeriga. ning meil on ka mõningaid mõtteid juba asendusliikmete kohta näiteks. võib-olla võiksime samuti äh, inspiratsioonide saada sellega, mida tehti noorsooalgatuse raames, kus tekkis samasuguseid probleeme ning leiti ka lahendused. teine temaatika ülejäänud äh, osapooled peale riiklike äh, tööhõiveasutuste nagu äh, sotsiaalpartnerid, Tööinspektsioon ja nii edasi. nii et siin tuleks jällegi vaadata, kuidas on võimalik neid, nende kogemused kaasata ilma ka, et muudetaks liiga raskepäraseks kogu süsteemi, et võib-olla mõned võiksid saada äh, vaatleja staatuse. seejärel need organid, kellega see võrgustik peab äh, koostööd tegema. komisjon ei ütelnud mitte midagi selle kohta, meie koostasime nimekirja, nimekirjas on muuhulgas erasektori esindajad. jah, muidugi rõhku tuleb panna eelkõige riigi ja tööhõiveasutustele. aga samuti erasektor on seotud ja tuleks vaadata, kuidas me saaksime koostööd siin valdkonnas edendada kolmas temaatika. lisaks liikmetele ja organisatsioonidele, kellega äh, koostööd teha, siis äh, delegeeritud õigusaktid ning pädevuste jaotuvus. siin on äh, teatud lahkhelisid, mis tulevad selgelt välja ka muudatusettepanekutest. osad muudatusettepanekud kustutavad ära Äh, õig-, delegeeritud õigusaktide abil näitajate äh, muutmise ja tuleks vaadata, milline on meie seisukoht siin komisjonis. ma usun, et igal juhul me ei saa ilma parlamendi sekkumiseta seda kõike teha ning rakendusaktid on miski, mida tuleks vältida. kui delegeeritud õigusaktid jäävad välja, siis me peame ka alternatiivi välja pakkuma ning äh, tuleb näitajad sisse viia teksti, kas me oleme valmis selleks, kas me oleme valmis seda tegemiseks. nii et siin tuleb vaadata, mis me teeme. aga seda kindlasti arutatakse ka triloogi käigus, sellepärast et äh, nõukogu seisukohad võivad siin meie omadest natukene erineda. Need on siis mõningad teemad, äh, mida me oleme arutanud. mina praegu olen ette valmistamas kompromissettepanekuid et mis tõenäoliselt tulevad arutelule viiendal äh, detsembril enne hääletust komisjonis üheksandal. ja muidugi mõista olen vääriraportööride käsutuses ja valmis neid muudatusi ka arutama. ülehomme toimub meil ka koosolek, et seda teha. suur aitäh! härra Becker, härra Becker ja siis härra Benjon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende aitäh, juhataja. tutvustaksin oma positiivset lähenemist raportööri töösse ta on pidanud kokku panema üsna keerulise pildi, et näidata neid üksusi liikmesriikides ja nende eesmärke Euroopas. nii et tegemist on väga positiivse märgiga. on äh, mõningad valdkonnad, mis ei ole komisjoni raportis äh, just eriti selgelt välja toodud. ja siin on meil väga positiivne lähenemine ja ma saan seda tutvustada ka Rahvaparteile ja sealt me kindlasti saavutame ka kokkuleppe. rõhutaksin, et tegemist on võrgustiku loomisega ja siin on ka mitmed teised osapooled, eratööhõive agentuurid on nüüd ka regionaalsed struktuurid, mis ei ole riigiülesed. ja see, mis, mida me oleme nüüd kuulnud tööturu juhtimise kohta, siis juba aastaid on olnud olemas sellised mitteametlikud võrgustikud. ja me ei taha äh, lõhkuda neid äärmiselt positiivseid võrgustikke, mis meil juba olemas on. raportöör ja teised on väga positiivse lähenemisega sellesse ja mina usun, et peaks olema võimalik äh, ka hõlmata need erinevad alused, äh, mis meil on, mis tahavad äh, parandada tööhõive olukorda, me saame teha need tõhusamaks, sest mitmetes liikmesriikides ei ole nad läinud nii kaugele, kui nad võiksid, seetõttu olen positiivse al-, suhtumisega komisjoni algatus. Phil Benjamin ja Jean Albert. Yes uh,, thank you, chair uh,, I think the jah, aitäh, komisjon on teinud uh, väga kasuliku ettepaneku siin valdkonnas, uh, mis kindlasti toetab uh, neid struktuure, mis on juba paigas ja seetõttu peab seda tervitama. ja selle alusel ütlen, et meil on, mul on ainult mõned muudatusettepanekud, mitmed neist tahavad rõhutada seda, kuivõrd oluline on vähendada noorte töötust. see võrgustik peaks paika panema ja jagama parimaid praktikaid selleks, et määratleda need, kes ei ole tööhõives või äh, äh, keda ei koolitata, et need noored inimesed saaksid äh, vajalikud oskused selleks, et siseneda tööturule. leian ka, et praktikakohad, tööpõhine õpe on olulised, seetõttu olen need siia kaasanud, olen esitanud ühe muudatusettepaneku, mis ütleb, et töövõrgustik peaks äh, tegema koostööd eratööhõivetalitustega, see äh, tunnustab erinevusi tööhõivemudelite vahel liikmesriikides ning parandab tõhusust mõnedes liikmesriikidest ning ilmselt peegeldab ka härra Pekkeri kommentaare siin süsteemi peaks kasutama ka selleks, et määratleda oskustel äh, lüngad, et liikmesriigid saaksid tarvitusele võtta meetmeid, et neid parandada. tervitan raportööri esialgseid kommentaare ning äh, kindlasti ootan koostööd kompromisside kallal, aitäh. Jean Lambert, puis äh, Thomas Mann. Jean Lambert, siis Thomas Mann. aitäh, proua juhataja, tahan tänada ka härra Tartammi tema poolt tehtud töö eest ning äh, ootan seda diskussiooni, mis meil tuleb kompromisside üle. oleme esitanud väga vähe muudatusettepanekuid, sest minu arvates on küsimusi selle kohta, milliseid organisatsioone see võrgustik omavahel seob ja kuidas ja üks valdkond on see, et kuidas on ta seotud organisatsioonidega, mis esindab töötuid inimesi endid ning mõned konkreetset ettepanekut selle koha pealt, kuidas ta töötab kohalike regionaalsete omavalitsustega, kindlasti väärivad arutamist, sest äh, analüüs on õige. mõnedes liikmesriikides on tegemist tunduvalt äh, detsentraliseeritud, äh, tunduvalt rohkem detsentraliseeritud süsteemiga ja mõned need võrgustikud peaksid seda ka peegeldama. teisest küljest kui me seda teemat arutame, siis oleks oluline ka vaadata, millised on teised organisatsioonid, millele võrgustik saaks toetuda ja millega ta saaks siduda, et, et töö ei kattuks ja ei hakataks tegema tööd, mis äh, tegelikult äh, talle nagu ei kuuluks ja arvestades, et me tegeleme siin ka õigustekstiga, siis äh, lähenemine, mida meie tahaksime, oleks, et siia ei laetakse asju sisse, mis ei saa olema tema roll järgmise seitsme aasta jooksul Eh, me peame ütlema midagi noorte töötuse kohta, samas peame ka olema teadlikud, et terves reas liikmesriikides ei ole see just tingimata võtmeküsimuseks. et eh, on teisi grupeeringuid, kes on samuti töötute hulgas märkimisväärselt esindatud, kas need on siis vanemad inimesed, eh, need, kes on hetkel tööturust kõige kaugemal, nii et peame tagama, et meil oleks siin midagi sellist, mis töötaks kohaselt vastavalt sellele, millised on need erinevused, aga nagu ma ütlesin, siis kindlasti ootame koostööd raportööriga kompromisside küsimuses, aitäh. Äh, Toomas Mann. Toomas Mann, palun. president, ja ich kann mich den äh, guten ähm, bemerkungen meiner Vorredner aitäh, juhataja. toetan äh, positiivseid kommentaare, mis on tehtud, Frederik, oled teinud siin head tööd äh, ja oluline oleks ka, et Rahvapartei toetab neid tehtud ettepanekuid, ilmselt ta seda teeb, sest eh, meil on kogemusi juba nende võrgustikega ja see on oluline, me peame tagama, et ehitataks sildu era- ja avaliku sektori vahel. ja avalik sektor ei ole mitte ainuke sektor, me peame tagama, et eh, erateenistuste kogemusi samuti ära kasutatakse. loomulikult tuleb siin teostada järelevalvet, aga oluline on ka koostöö. ja teiseks, siin Lambertil on õigus, me peame tagama, et äh, ei, siin ei käsitleta mitte ainult noori inimesi. see on prioriteediks noorte algatus, kuus miljardit eurot ja nii edasi, see on kõik väga oluline, aga nendes teenistusvõrgustikes on ka teisi valdkondi, sihtgruppe, kes tuleb määratleda ja keda tuleb tunnustada ja, ja kõikides liikmesriikides ei ole seda veel kohaselt tehtud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, Frederik, sa ütlesid, et sa ei taha sellist järjestamist, mil eh, on vaja mitte ainult eesmärke, vaid me peame Äh, harmoniseeritud standardid samuti paika panema, miks me ei vaata seda prioriteetide kaupa, me võime vaadata noorsugu, naisi, töötuid ja nii edasi, ma tean, et on inimesi, kes tahaksid teistsugust järjekorda. ehk siis äh, mis on kuuekümne kahe motiiv, aga üldiselt olen sellega rahul ja olen kindel, et koos variraportööridega on võimalik siin teha väga head tööd. kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta? ei ole sellisel juhul, kas komisjon soovib midagi lisada? ei, komisjonil ei ole midagi ütelda ja raportöör siis palun. jah, suur aitäh. aitäh kõikidele sõnavõtjatele toetavate sõnade eest raporti eelnõu kohta ja tõepoolest ma arvan, et on täiesti võimalik ja pärast sõnavõttu olen selles seegi veelgi enam veendunud, et me suudame jõuda kompromissideni, millega me saame rikastada komisjoni ettepanekut. tuleksin tagasi korraks Nende teemade juurde, mida enne mainisin, ning võrgustiku äh, missiooni juurde, siis võitlus äh, töötuse vastu peab olema üheks prioriteediks küll aga ja just noorte seas, aga ei tohiks mingil juhul ka teisi äh, töötusel kannatavaid rühmi eirata. tõepoolest, see, mis praegu on tõsi ja eriti just mõningates äh, riikides ei ole seda ilmtingimata kõikjal mujal ja võib-olla ka mitte tulevikus, nii et me peame sellele mõtlema ja me peaksime samuti tähelepanu pöörama sellele, mis on meie prioriteediks, see noorte töötus, aga me ei tohi ainuüksi sellega tegeleda, vaid peaksime samuti teised rühmad katma. no aga ma leian, et selline mitmetahuline lähenemine võiks siis olla kõige parem raportis. tahaksin tänada teid veel ja seega sisse saame järgnevate tundide-päevade jooksul kompromissid ette valmistada. Euh, kas te võib-olla sooviksite vastata Toomas Manni küsimustele? ilma mikrofonita. kuuskümmend kaks. Oui, par rapport à cet amendement. jah, kuuekümne teise muudatusettepaneku kohta, mis tegelikult ja see tegelikult läheb kokku ka nende reageeringutega, mida kuulsin regioonide komisjonis arutelude käigus. regioonide komitee, vabandust. ja ma arvan, me ei peaks tõesti siin silmas pidama tööhõiveametite konkurentsi, me ei peaks hakkama hindama nende tule, töö tulemusi, nii et sellest lähtudes tegin muudatusettepaneku. hästi, niisiis oleme lõpetanud äh, selle punktiga ja muudatusettepanekud, kompromissid, mis raportöör välja töötab, vaatame läbi viiendal detsembril selleks, et hääletada erakorralisel koosolekul üheksandal nüüd oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud ja kahekümne kolmas punkt nüüd arvamus, eelnõu, mille koostame libe komisjoni jaoks. põhiõiguste olukord Euroopa Liidus kaks tuhat kaksteist. ja sõna saab nüüd meie raportöör Adam Koosa. kolmekümne ühe muudatusettepaneku läbivaatamiseks, palun, teil on sõna Köszönöm a, köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák, eh, ahogy... suur aitäh, et mulle sõna andsite. head kolleegid, tõsi on, esitatud on kolmkümmend üks muudatusettepanekut. oli kolm väga aktiivset äh, liiget äh, roheliste nimel äh, proua Lambert ja sotsiaaldemokraatide nimel proua Schipper, ka mina ise esitasin kaks muudatusettepanekut. tahaksin öelda paar sõna selle kohta, et äh, üsna hästi on läinud meil ajajaotusega. me oleme üsna kiiresti edasi liikunud. Äh, variraportööride koosolek oli eelmisel nädalal, seal vaatasime läbi kõik muudatusettepanekud ja tegelikult probleeme ei ole kõik muudatusettepanekud, välja arvatud üks või kaks, on üsna probleemitud. me oleme juba teinud kaks kompromissmuudatusettepanekut, mille alusel tundub, et äh, fraktsioonid ehk saaksid olla nendega nõus. siin on paar muudatusettepanekut, mida, millest tahaksin praegu kohe veidi põhjalikumalt rääkida. roheliste fraktsioon taotles äh, suulist muudatusettepanekut, äh, muudatusettepanek number viisteist ja olen kuulnud, et see oleks vastuvõetav, sest et see räägib võrdsest kohtlemisest ja võtab äh, selle täiesti arvest ja rõhutab selle olulisust. siin räägitakse just direktiivist aga mina teen ettepaneku, et kaasama peaks veel ka ühe teise direktiivi ja siis on üks äh, muudatusettepanek minu arvates veel problemaatiline, ehk õnnestub meil leida sellele ka lahendus. see on muudatusettepanek number kakskümmend kaks sotsiaaldemokraatidelt. ma saan küll aru äh, selle muudatusettepaneku kavatsusest, aga kuna äh, ei ole konkreetset pädevust, siis minu arvates ei ole võimalik siin konkreetseid samme ka teha. ja see on veidi murettekitav ja minu arvates tuleks äh, siin täpsustada veel ühte punkti, muudatusettepanek äh, kolmkümmend, mis räägib Euroopa sotsiaalhartat, seal viidatakse sotsiaalhartale vaatasin äh, täna hommikul äh, seda põhiõiguste hartat, äh, aluslepingut, seal viidatakse sotsiaalhartale, nii et mulle tundub, et ma saan toetada muudatusettepanekut kolmkümmend, ehk siis esitatud kolmekümne ühest muudatusettepanekust juba praegu toetan ma kahtekümmet üheksat ja nagu ma juba varem ka viitasin, siis oleme juba saavutanud mõned kompromissid nii et eh, kõikide muudatusettepanekute taga peituvaid kavatsusi on selgitatud, ma saan aru, et nendel on lisaväärtus ja olen üsna kindel, et libekomisjon saab nendega ka arvestada. kui me vaatame siin sotsiaalse sots- ja tööhõivega seotud küsimusi konkreetsemalt, aga ootan kindlasti ka tagasisidet kolleegidelt, aitäh. Äh, Birgit Sipel, Püdžin. Birgit Sipel ja siis Jean Lambert. aitäh. esiteks tahaksin ma tänada härra Koosat tema koostöövalmiduse eest ja kinnitan, et mis puudutab esitat-, esitatud muudatusettepanekuid, siis mingisuguseid suuremaid probleeme ei ole me räägime siin demokraatiast, õigusriigist, põhiõigustest, need on äärmiselt oluliseks aluseks ja äärmiselt olulised on nad ka tööhõive valdkonnas. keskendusime reaalküsimustele, mainiksin neist paari. esiteks ametiühingu õiguste kaitse kollektiivläbirääkimiste äh, autonoomia ning ka vaba liikumine, töötajate vaba liikumine mõlemast soost, töötajate vaba liikumine Euroopasse, ma arvan, et see on üks Euroopa Liidu suuremaid saavutusi, just eriti keerulistel aegadel peame me seda kaitsma. ja selle me peame ka selgelt välja ütlema tahaksin mainida siin ka diskrimineerimise küsimust. peame jätkuvalt võitlema diskrimineerimise vastu ja seetõttu oleks hea, kui lõpuks ometi oleks võimalik nõukogus ratifitseerida horisontaalne diskrimineerimise vastane direktiiv. tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta toetas meie muudatusettepanekut kolmkümmend mis puudutab kahtekümmet kahte, siis olen kindel, et järgmisel koosolekul arutame seda. mul on raportöörile üks küsimus. meie muudatusettepanek number neliteist. tegime uue sõnastusettepaneku, saatsime selle raportöörile. kas ta saaks lühidalt vastata? kas hetke sõnastuses oleks võimalik tal seda toetada, aitäh. Jean Lambert. Jean Lambert, palun. Uh, thank you, president and also thank aitäh, juhataja, aitäh ka raportöörile selle eest, et ta on valmis toetama esitatud muudatusettepanekuid. kinnitan, et meie muudatusettepanek viisteist siin, me oleme täiesti valmis kaasama selle lisaviite, mille kohta ta ettepanekut tegi Äh, alguses, äh, vaid veidi tuleks lisada ka meie muudatusettepanekutele kaheksateist ja üheksateist ja siis vist veel üks, kus me komisjoni raporti tekstist lähtusime, aga ehk oleks vaja seda veidi nüansikamaks muuta, selle üle me oleme valmis arutama. meil on hea meel, et tööhõivekomisjon esitab midagi põhiõiguste kohta sel aastal muudatusettepanek kakskümmend kaks, teema, mille tõstatas ka raportöör. ma olen selle teemaga mõned aastad töötanud. see, mida hetkel arutatakse töötushüvitise kohta, ma tean, et on mitmetes liikmesriikides arvamus, et äh, seda tuleb pikendada kolmelt kuuele kuule. Äh, ja see on liikmesriigi tasandil hetkel arutusel, aga kindlasti olen valmis lisaaruteludeks ja me leiame midagi sellist, mida me kõik saaksime toetada ja see oleks väga tugev sõnum siit komisjonilt, aitäh. Äh, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna võtta? ei. komisjon? ei. ei jah, ei, ei. niisiis, härra raportöör, palun. kui tahate vastata sõnavõtjatele ja mu proua Tsipule neljateistkümnendas muudatusettepanekus, palun. Köszönöm a szót, először is szeretném megköszönni a kollégák hozzász-. suur aitäh, et mulle sõna andsite, kõigepealt sooviksin tänada kolleege nende tänahommikusest sõnavõttude eest. mul on hea meel, et kõik sõnavõtud suunduvad ühes suunas. nüüd vastaksin konkreetsetele esitatud küsimustele sotsiaaldemokraatidest kolleeg esitas kaks küsimust, esiteks, mis puudutab horisontaalset direktiivi. puudega elava inimesena toetan ma täielikult seda horisontaalset direktiivi. tahaksin lihtsalt viidata asjaolule, et me peame tegutsema vastavalt sellele, millised on komisjoni, meie komisjoni pädevused. nii et kui me saaksime äh, oma esialgsed kavatsused eh, veelgi teineteisele lähendada, oleks hea. mis puudutab mainitud muudatusettepanekut, eh, siis unustasin öelda, et ma toetan teie poolt välja pakutud muudatusi. minu arvates tegemist on lahtise küsimusega, mis nüüd ilmselt on lahenduse saanud. vastuseks eh, proua Lamberti poolt öeldule tema poolt välja pakutud suuline muudatusettepanek on midagi sellest, millega ma saan nõustuda. peame kindlasti vaatama viiteistkümmet ja olen üsna veendunud, et suudame ka siin ühise mõtlemise leida. lõpetuseks nagu ma ütlesin, siis kolmekümne ühest muudatusettepanekust on hetkel kaks, mis on problemaatilised selles mõttes, et lahendust veel ei ole. ma olen kindel, et järgmise paari nädala jooksul, mis on meile antud aeg, suudame me leida kokkuleppe ja ühisnimetajaga nende lahtiste küsimuste puhul, aitäh! suurepärane niisiis, te koostate omapoolsed kompromissmuudatusettepanekud, mida me uurime viiendal detsembril ja siis seejärel hääletame neid. hääletame neid kuusteist või seitseteist ja eesmärgiks on jaanuaris järgmisel aastal täiskogul sellega tegeleda. nüüd oleme selle päevakorrapunktiga lõpetanud. kakskümmend neli nüüd. komisjoni arvamus ITRE omaalgatusliku raporti kohta Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava, kus meie komisjoni arvamuse koostaja on Patrick Leia-Rikki ja kes äh, tutvustab kuut kompromissettepanekut, mis äh, seitsmekümne seitsme muudatusettepaneku alusel, mis esitati, ka koostati. suur aitäh! tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid arvamuse parandamisel läbi muudatusettepanekute, nagu te ütlesite, tehti seitsekümmend seitse muudatusettepanekut. osade puhul on meil ühised seisukohad, aga mõningates küsimustes on meie arvamused lahknevad. alustaksin ühistest seisukohtadest esmalt on konsensus äh, raskuste põhjuste osas. me toome välja majanduslanguse, mille, mis on seotud kriisiga, konkurents teistest kolmandatest riikidest, kes samuti toodavad, kes on suurendanud tootmist ja kelle sotsiaalsed ja keskkonnastandardid ei ole samad kui Euroopa Liidus, energia hinnatõus tooraine ekspordiga seotud äh, probleemid, mida on vaja terasetasandikuks ning samuti me näeme, et investeeringutest on siin sektoris puudu. teisalt me oleme nõus sellega, et kuna me oleme terase importijad ka, siis ei ole mingit põhjust, et me peaksime omaenda toodangut vähendama niisiis. puudutab äh, tootmissuutlikkuse alalhoidmist ja võib-olla isegi edendamist, on meil kokkulepe olemas, me oleme ühel äh, nõul samuti selles osas, mis puudutab koolitust, teadus- ja arendustegevust ning äh, teadustööd uute materjalide väljatöötamisel seoses tootmisega selleks, et kokku hoida energiat ning samuti äh, Äh, selleks, et keskkonnanõuetest kinni pidada ja keskkonda, keskkonna olukorda parandada. teiseks, teine rida märkusi. kõik on nõus sellega, et meil on peamiselt kahed ootused terase valdkonnas seoses komisjoni ettepanekuga. aga me oleme arvamusel, et tegelikult tuleks ära, tuleks mobiliseerida kõik Euroopa Liidu poliitikad. kolmas äh, teemavaldkond ja siin võib-olla kasutatav sõna on liiga kõva, liiga kaugele minev, aga siin on vähem konsensust ja see puudutab riigiabi. Te teate, et arutelu on käimas ka Euroopa Liidu komisjonis endas. siin arutelu käib ja viimati me ütlesime ka, et osa toodangu puhul, nagu alumiiniumitoodang näiteks, endiselt on lubatud riigiabi andmine, aga terase puhul on see pigem keelatud. osad meist leiavad, et kui riigiabi on lubatud äh, terase puhul, siis see toob endaga konkurentsimoodusi kaasa ning äh, see muudaks ka kulusid mina isiklikult olen pigem arvamusel endiselt, et äh, me peame olema läbinägelikud. suured riigid äh, endiselt toetavad oma tööstustoodangut ega terasetoodangut ja teisalt ka ma ei mõista, miks osa toodangust äh, saab toetust ja teised tootmisharud jälle ei saa toetust muidugi teatud äh, negatiivseid mõjusid on vaja vältida ja see on välja toodud ka muudatusettepanekutes. aga ma arvan, et meie komisjon pigem äh, praeguses majanduse olukorras annaks positiivse signaali, kui me suudaksime omavahel kokkuleppele jõuda selle ettepaneku osas, mis muuhulgas vastab ka resolutsioonile, mille me kiitsime heaks täiskogul kolmeteistkümnendal detsembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. selles resolutsioonis juba me nõudsime seda, et arvestataks terase tööstuse vajadustega riigiabi küsimuste läbivaatamisel. nii et me võiksime seda veel toonitada ja viimane punkt puudutab sotsiaalset dialoogi, kuhu me oleme kaasanud eh, ka selle arvamuse, eh, mille koostas Alessandro Serkas ja me tegime ettepaneku lähtuda sellest et-, eh, arvamusest esimeses versioonis on ära toodud juba ka esimesed kompromissid, üle on võetud kõik ettepanekud, mis tehti ja millega teksti rikastati aga neis küsimustes, kus meil on rohkem lahkarvamusi, siin teeksin ettepaneku, et me peaksime üritama leida ühise keele, lähtudes terasetööstuse eh, tööhõive ning eh, töötajate huvidest selle arutelu alusel me muidugi koostame uued ettepanekud ja olen valmis kuulama ka kõiki ära kõikide arvamusi ja ettepanekuid selleks, et veelgi parandada arvamust. aitäh. Alors, euh, Sari Esaia. Sari Esaia ja siis Philippe Benjon. Thank you, madam chair. I think that we can all agree that action. aitäh, juhataja. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et tegevuskava on väga vaja, et aidata meie terasetööstust Euroopas ja seetõttu ma olen veidi segaduses sellest, et raportöör ei rõhuta neid minu arvates kõige olulisemaid faktoreid selleks, et äh, aidata terasetööstust äh, ei raportis ega ka nendes kompromissmuudatusettepanekutes, mis minu ees on, need on äh, sellised, et me peame neid veel arutama, muidu ei saa ma öelda, et Rahvapartei fraktsioon neid toetab. alustuseks äh, kompromiss A, mis tegelikult süüdistab äh, tehase, tehaste juhtkondi, need keskenduvad äh, kasumisse, selle asemel, et investeerida palkadesse, selle lausega ma ei saa nõustuda, me teame, et eh, energiakulud eh, ja ka keskkonna ja kliimapoliitika Euroopas on kohati sellised, et eh, see terasetööstuse jaoks on väga nõudlik, me ei ole olnud just järjepidevad oma poliitikates ja ütlen ka, et komisjonis on erinevad seisukohad selle koha pealt, et äh, kuidas tegutsema peaks, nii et sellel on tohutu mõju tööstusele. minu arvates me peaksime rõhutama selliseid asju, mitte aga süüdistama juhtkondi. ma isegi ei saa aru, kust see süüdistus tuleb, et äh, juhtkond on äh, keskendunud kasumitele selle asemel, et investeerida palkadesse. tööstus üritab praeguses keskkonnas lihtsalt ellu jääda kompromiss B, seda peab selgemaks muutma, see on nüüd nii keeruline, et väga keeruline on aru saada, mis on selle kompromiss B eesmärgiks. ka siin süüdistatakse äh, palju komisjoni, mis äh, me peame siin vaatama, mis on need asjad, mida me rõhutada tahame, aga see kompromiss B tuleb ümber vaadata, ma hästi ei saa aru, mis on see peamine eesmärk selle kompromissi puhul. ja kui ma nüüd sellest õigesti aru saan, siis et Euroopa Liidu äh, eh, finantsvahendeid eh, ei peaks kasutama taasinvesteerimise eesmärgil. nüüd raportöör ütleb, et neid peaks niimoodi kasutama, samal ajal aga süüdistame eh, riigiabi välja, Euroopa Liidust väljaspool, nii et siin me peame üle vaatama, kuidas oleks kogu see kompromiss võimalik ümber vaadata. kompromiss C, Rahvapartei ei ole nõus sellega, et siia on sisse toodud eh, eh, riigistamise variant see on ajalooliselt äh, juba vastuvõetamata meile kompromiss D. ka see tuleb üle vaadata. ka selle puhul on meil teatud reservatsioonid. ja siis kompromiss E, mis on ehk nendest kompromissidest kõige vastuvõetavam, aga siin on vist äh, trükiviga, siin on kirjas trading, aga see sõna peaks ilmselt olema training ja kompromissi F. Äh, tahaksin teada, kust tuleb see statistika, sest äh, see siin on üsna äh, ränk seisukohavõtt, ütleme siin, et terasetööstuse töötajad on, neil on kõrgem risk, füüsilised riskid, tervishoiuprobleemid ja nii edasi, kui selline statistika on olemas, siis oleks väga hea see viide siia ka panna, et vastavalt sellisele, sellisele uuringule olen me, oleme näinud selliseid tulemusi, sest vastasel juhul on tegemist ju ainult arvamusega. aga nagu raportöör ütles, siis meil on veel kõvasti tööd ees, olen hea meelega valmis need asjad ümber vaatama ja mul on ka omad arvamused selle koha pealt, kuidas seda peaks tegema praegusel kujul ma aga neid muudatusettepanekuid toetada ei saa. aitäh. Äh, Phil Benyon, puis Frédéric. Phil Benyon ja siis Frédéric Tardan. Tabled several. ka mina olen esitanud sellele arvamusele mitmeid muudatusettepanekuid äh, vastavalt sellele, mida ma ütlesin varem, kui me arutasime arvamuse ettepanekut esiteks, mul on muudatusettepanek, mis viitab teistele raskustele, mis on terasesektori ees olnud ja ma tahaksin tänada raportööri, et ta vähemalt sellega arvestas. nii et selle küsimuse kompromissiga me oleme saavutanud edu. proua Esaja viitas ka sellele, et ei tohi seda täielikult ainult juhatuse kaela ajada. teiseks lisasin, et tuleks kasutada ühenduse vahendeid selleks, et parandada koolitust, tõhusust, innovatsiooni ja tööhõivet Äh, see on kompromiss B sees, aga ma tuleksin selle juurde tagasi veel lisakommentaaridega, sest äh, siin on veel tööd vaja teha. kolmandaks, mis puudutab riigiabi reegleid, siis äh, minu arvates peaksime me tagama, et olemasolevaid riigiabi reegleid kasutatakse tõhusalt, enne kui me hakkame neid ümber vaatama. ma ei ole ka päris kindel, kas riigiabi reeglid on parim moodus, kuidas tagada, et töötajate esindajad on kaasatud juhtimisse ja otsuste tegemisse ja seetõttu me ei saa toetada sellist kompromissi, kindlasti mitte tema praeguses sõnastuses. kompromiss D. eelistaksime äh, tulla tagasi selle juurde, mis oli omaalgatuslikus raportis, sõna legal act, mitte legislation, kompromiss E, minu muudatusettepanek kuuskümmend äh, ilmselt on siin piisavalt sees ja siin on äh, ka olulised märkused terasesektori tulevaste vajaduste kohta, nii et kompromiss E on üsna vastuvõetav. kompromiss F, need sõnad stressful ja arduous, ma ei ole päris kindel, kas see sõna stressful, stressirohke, see on kohane, minu arvates see ei lisa midagi sõnale arduous ja raske juba ja proua Essayal oli Äh, ka hea märkus selle kohta, et kust tuleb see statistika, nii et siin on ilmselgelt veel tööd vaja ära teha, aga lootusrikkalt äh, vaatan sellele, et kompromissi on võimalik saavutada. Frederik Dardan, palun. suur aitäh, proua esimees, kõigepealt tahaksin öelda tänusõnad raportöörile kompromissmuudatusettepanekute eest ja ka selle eest, et ta on võtmeküsimused siia kõik sisse võtnud kõigepealt tahaksin rääkida sotsiaaldemokraatide seisukohtadest, mis on kas kompromissidega siis hõlmatud või ka mitte. ja eks siis paistab, kas teised fraktsioonid neid toetavad. viide sotsiaalsele dialoogile ja äh, Alejandro Cercase raportile, see on siin oluline ja teine aspekt, tööstuspoliitika, ühendused, ühtne tööstuspoliitika oluliste eelarvevahendite kasutamine selleks ning samuti koordineerimine Euroopa Liidu tasemel. et oleks võimalik rohkem kasutada avalikke vahendeid selleks, et uut hoogu anda tehastele ja meie võimalus ka kaitsta ennast dumpingu äh, ja välise konkurentsi eest. kolleegide muudatusettepanekuid ma põhimõtteliselt ilmselt saan toetada, kuid siin on kaks aspekti, mida raportöör oma sissejuhatuses ei maininud, kõigepealt keskkonnanormid. mina olen põhimõtteliselt nende, nende aspektide poolt, tuleb äh, tagada ikkagi tasakaal Euroopa Liidul, jah, on hea olla siin võib-olla liidri rollis, aga keskkonnanormid ei tohiks selles konkreetses sektoris muutuda meile kinnisideeks ja edasi terase või metallitööstuse kahjulikkus. siin on muudatusettepanekud kuuskümmend üheksa ja seitsekümmend mind üllatab tegelikult see, kuidas siin käsitletakse seda kesk, vabandust, tööohutuse nõuete ning pensionide vaatenurgast. põhimõtteliselt toetan ma kompromisse, muudatusettepanekuid, nagu kolleegid juba ka ütlesid, siis on neid võimalik loomulikult paremaks teha, võib-olla on vaja siin üht koma teist ümber sõnastada, juurde lisada aga põhimõtteliselt ma usun, et meil on võimalik nende kallal tööd teha, aitäh. Jean Lambert, palun. aitäh. mina tegelikult ei ole meie variraportöör siin, see on proua Kornelissen, keda hetkel siin ei ole, aga mul on paar küsimust. Need, osade nende muudatusettepanekute ulatuse kohta, ma tean, et minu fraktsioonis see küsimus aeg-ajalt tõusetub teatud küsimustes aga mulle tundub, et rida muudatusettepanekuid siin kuuluksid eh, pigem keskkonna või tööstuskomisjoni valdkonda. see, mida meie arvamus siin puudutab, eh, on juhtimise kohta, aga ka koolitamise kohta ja ma arvan, et see koolituse dimensioon on muudatusettepanekutega siin väga hästi kaetud. riigiabi küsimustes ilmselgelt on fraktsioonide vahel erimeelsusi selles osas, kuidas seda kasutada ja milline peaks olema selle osakaal. aga nagu ütlesin, siis tahaksin äh, raportööri käest küsida, et mis on tema ettepanekud teatud nende muudatusettepanekute ulatuse kohta. suur aitäh, ma annan kohe sõna ka raportöörile aga tahaksin ka ise midagi lisada. viimasel ajal meie komisjonis tööd tehes, muuhulgas ka näiteks rääkides Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist, kaalusime me ka varianti, pakkuda võimalust töötajatele üle võtta raskustesse sattunud ettevõte ja pakkuda neile sealjuures abi, loomulikult ähm, raske on ju ette kujutada seda, et töötajad võtaks üles siin, üle siin mõne äh, metallitehase, aga see on siiski variant, mida oleks võimalik kaaluda ka siin tänases ettepanekus. Euroopa Komisjoni tegevuskava küll sellega ei tegele aga arvestades sellega, mida me arutasime juba Alejandro Stergase raporti raames, siis oleks kohane, et meie komisjon siin sellised signaalid välja saadaks. mina selliseid muudatusettepanekuid küll esitanud ei ole, aga võib-olla kompromissis suulise muudatusettepanekuga oleks võimalik seda siin käsitleda, siis see võiks olla päris hea. kas komisjon soovib midagi lisada? palun, komisjon aitäh, juhataja. You are completely right. Thank you, chairwoman. The commission. komisjon äh, esitaks äh, mõned faktilised äh, punktid. esiteks sotsiaalpartnerite kaasamine. täna on meil esimene ettevalmistav koosolekut terase kõrgetasemelise töörühmas ja äh, seal on ka ametiühingud ja tööstuse liikmed, sest et komisjon tahab kõik osapooled äh, tegevuskava rakendamisse kaasata. teiseks riigiabi. siin ütlen, et nii nagu te ise ütlesite, siis äh, käib äh, konsulteerimine taastamise, päästmise ja riigiabi poolt, raportöör juba mainis ka, et on päris palju sisedebatti toimunud äh, ja konsultatsioon on avatud kuni kolmekümne esimese detsembrini sel aastal, nii et ilmselt äh, enne järgmise aasta algust uut informatsiooni siit ei tule. samal te ajal te teate, et terasesektor saab juba kahte eri tüüpi riigiabi, tead-, teadus-arendustöö riigiabi ja keskkonna riigiabi. nüüd äh, sotsiaaldialoogi struktuurid, nagu te teate, siis komisjon äh, avaldab survet äh, selleks, et oleks sotsiaalne dialoog ja öö, on kohtumine kaheteistkümnendal detsembril plaanis eh, ka ametiühingute tööstuse esindajate vahel. komisjoni talitus on siin vahendajaks. ainuke asi, milles me ei ole ühel nõul, on see, et komisjon üldiselt ei, ei ole nõus sellega, et horisontaalseid küsimusi mainitakse nagu töötajate eh, osalemine restruktureerimise kallal ad hoc ja konkreetsetes sektoriaalsetes meetmetes, nii nagu see on tegevuskavas sees ja nüüd lõpetuseks, äh, kui me räägime siin koolitusest ja koolituse sotsiaalsetest aspektidest, siis ütlen teile, et äh, kvaliteediraamistik selleks, et toime tulla muutuste restruktureerimisega, on kümnendaks detsembriks äh, kavas ja oskuste nõukogu ettepanek on tehtud, see algatatakse viieteistkümnendal jaanuaril, kõik need erinevad sektorid siin rakendatakse komisjoni poolt tegevuskava juba praegu, aitäh. suur tänu, ma annan kohe sõna uuesti veel raportöörile, aga enne kui ma seda teen, siis tahaksin reageerida sellele, mida ütles komisjon just horisontaalsete õigusaktide kohta restruktureerimise osas on väitis komisjon, et on vaja vaid horisontaalseid õigusakte ja mingit sektoripõhist lähenemist siin olla ei saa. teoreetiliselt on see jah, nii, aga praktikas see nii ei ole. meil on mitmeid näiteid selle kohta, kuidas Euroopa Komisjon on kasutanud sektoripõhiseid õigusakte selleks, et teha otsuseid äh, sellistes valdkondades, kus tegelikult oleks sobivam olnud näiteks raamdirektiiv, näiteks kui me võtame avalikud teenused või ka näiteks konsulteerimine töötajatega, ka see on ju horisontaalne küsimus. aga tegelikult me näeme, et ühes ja teises õigusaktis nende põhimõtetega tegeletakse, ükskõik, kas seda on varem siis horisontaalselt ka käsitletud või mitte. Jean Lambertile ütleksin nii palju, et väga paljud muudatusettepanekud, vähemasti kaksteist, mis on esitatud muuhulgas Sari Essaia poolt ja Frederic Dardenni poolt, on tegelikult vastu, ei ole vastuvõetavad sekretariaat on need väga tähelepanelikult läbi vaadanud. kui nüüd just siia ei võeta sisse väga põhimõttelised suulised muudatusettepanekud selleks, et need läheksid kokku ikkagi ka meie komisjoni pädevusvaldkondadega. härra raportöör, teil on sõna, palun. suur aitäh. tahaksin tänada sõnavõtjaid ettepanekute eest tegemist ei ole kompromissmuudatusettepanekutega, mis oleksid lõplikud. tegemist on lihtsalt äh, erinevate muudatusettepanekute kogumiga. ja nüüd on meil võimalik siis nende baasil leida kõige paremad kompromissettepanekud. nüüd paar-kolm märkust ka minu poolt. meie meil on võimalus arvamust avaldada ju riigiabi kohta. ei saa ju keelata meie komisjonil ära üleüldse arvamust avaldamast sellel teema kohta. meil on võimalik seda teha siin komisjonis või ka edasi juba täiskogul. nüüd teine märkus. jah, tootmisega on Euroopa Liidus probleeme, kui me oleme sunnitud midagi importima teinekord on kuulda argumente, mille kohaselt erinevate keskkonnanormide ja sotsiaalsete eh, normide tasemed tegelikult eh, kahjustavad konkurentsi, aga samas ei tohiks me minna ka liiga kaugele väidetakse siis, et nende sotsiaalsete õigustega ei tohiks liiga kaugele minna, nii et me hakkame konkurentsi kahjustama, jah, see on mõistetav, aga samal ajal peaksime meie oma arvamuses ikkagi ütlema, et meie tahame, et tootmine oleks puhtam ja sellekohase, kohane tehnoloogia on tegelikult juba ka olemas. Prantsusmaal on selle kohta ka väga hea näide, Prantsuse valitsus ja vist isegi Euroopa Komisjon toetasid projekti mille eesmärgiks oli võtta üle üks, üks terasetehas ja viia see keskkonnanõuetele va-, nõuetega vastavusse, aga just nimelt tehase omanik oli see, kes selle eh, projekti läbi ei lasknud. mina ise olen ka ettevõtte juht ja ma tean väga hästi, millega tegemist on. aga omanikud, omanikel on eesmärgid, mis äh, ilmtingimata ei käi kokku marginaali tagamisega ja tootmise jätkamisega. me ei pea seda küll siin selgelt välja ütlema, aga see on üks oluline aspekt. nüüd ma olen nõus ettepanekuga, mille tegi proua esimees seda saaksime teha siis kompromissmuudatusettepanekus. et siis võtta üle siia selle, mida me varem juba oleme globaliseerumise kohta öelnud. nüüd muudes asjades sotsiaalsed õigused, töötingimused, koolitused, ma arvan, et me põhimõtteliselt oleme siin nõus. Te nõuate uuringuid äh, stressi kohta ning äh, töö raskusastme kohta, jah, need uuringud on juba täiesti olemas, aga ma ei saa üldse aru, kes äh, saab väita vastupidist, aga kui vaja on, siis me otsime need uuringud ka ülesse. aga meil on veel paar päeva aega, et tulla välja uue kompromissmuudatusettepanekute kogumiga. suur aitäh, jah tõepoolest, teil on aega veel paar päeva, sellepärast et äh, hääletame me selle ettepaneku üle viiendal detsembril. aga siis enam kompromissmuudatusettepanekuid ei arutata. Need lähevad siis otse hääletusele ja ITRE komisjon hääletab kuueteistkümnendal detsembril. see päevakorrapunkt on nüüd läbi ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. läbirääkimised nõukoguga ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise teemal ja sõna annan raportöörile proua Sari Essayale. Thank you, madam chair. We had a very good uh, trialogue and I meil oli väga hea triloog ja tegelikult oli see üsna lühike, see toimus eile õhtul nõukogu ja komisjoniga. tegemist on väga tehnilise küsimusega ja mingeid erilisi poliitilisi arutelusid siin teada ei ole vaja fraktsioonide vahel. põhimõtteliselt oleme me kõik nõus ja jäime kindlaks parlamendi seisukohtadele. näiteks põhjenduspunkt number üks oli väga oluline. tähtis oli öelda kohe alguses ära, et ohutusstandardeid ning hea tervise tagamist ei tohiks käsitleda kui piiranguid ja et see käib ka kõikide majandussektorite kohta ja kõikide ettevõtete kohta, hoolimata nende suurusest, nii et see oli kõige olulisem poliitiline sõnum ülejäänu osas läks kõik libedalt ja ma usun, et need, kes seda õigusakti ka praktikas kasutavad, siis nüüd nad näevad, et see on selgem kui varem. nõukogu, nõukogus sain ma aru nii, et Koreperi läheb see neljandal detsembril. meie ei hääletaks siis mitte päev pärast seda, vaid siis nädal hiljem. nii et äh, tulemused olid positiivsed ja nii et jätkame siis äh, tavapäraselt. suur aitäh, kas on küsimusi selle kohta? tundub, et mitte. sel juhul on siis teada, et läbirääkimised toimusid triloogi käigus. nüüd mida tehnilisem teema, seda lihtsam on ka jõuda kokkuleppele, võib-olla see on siis nii, ma ei oska öelda. aga meil on veel üks triloog arutada, sellega ei ole veel lõpule jõutud. ja me räägime siin läbirääkimistest nõukoguga enim puudust kannatavatele isikutele suunatud Euroopa abifondi teemal ja annan sõna meie raportöörile kolleeg Costellole ja ta räägib meile kolmanda triloogi tulemustest. Uh, äh, yes. aitäh, jah, nagu öeldud, siis aset leidis kolmas triloog. kõige enam puudust kannatud isikutele suunatud Euroopa abifondi teemal ja neljapäeval siis loodetakse jõuda lõpule, selleks on väga ambitsioonikas. tahaksin tänada kõiki variraportööre, fraktsioone, personali kõiki antud abi eest ning terve rida tehnilisi koosolekuid äh, leidis ka aset ning äh, see aitas protsessi natukene kiirendada. nagu me juba ütlesime, siis nõukogu tuli välja mõneti teistsuguste uute ettepanekutega, mis on seotud programmiga. peamiseks aspektiks oli see, et et uus operatiivkava sotsiaalse kaasatuse jaoks on ette nähtud ning see on siis mõeldud neile riikidele, kes ei tahtnud toiduabi jagada. me vaatame, kas me saame sellega nõustuda, aga seda tingimustel, et esiteks eh, sotsiaalse kaasatuse algatused ei tohiks kattuda Euroopa Sotsiaalfondis tehtavaga ja teiseks me tahame tagada, et uus tegevuskava oleks suunatud ainuüksi just kõige enam puudust kannatavatele. me oleme rahul äh, sellega, mis äh, nende tagatistega, mis on sisse viidud. Äh, nii et kui kõik see läbi läheb, siis me leiame, et tegemist on täiesti hea lahendusega. ning samuti eelarve läbivaatamine veel, me näeme hea meelega seda, et komisjoni äh, ja parlamendi nõudmised, et oleks kolm koma viis miljonit kahe koma viie asemel, ähm, seda ka toetatakse. ülemineku äh, äh, korraldus on ka praegu paikapanekul. igastahes me oleme rahul sellega, et need võtmevaldkonnad, kus meie oleme muutnud Euroopa Komisjoni ettepanekut, on eh, sisse läinud. üks peamisi valdkondi, mis meile muret valmistas, oli partnerluspõhimõte ning erinevate osapoolte taga kaasamine. tahtsime tagada, et partnerluspõhimõtet kuidagi ei hakataks lahjendama. samuti valmistas meie muret nõukogu ettepanekud seoses toiduabiga ja sellise toidu väljajagamisega, mis muidu läheks raisku. siin me üritame sellise ettepanekuni jõuda, mis tagaks selle, et ka parlamendi soovid sisse läheksid. samas me üritame ka arendada sünergiat äh, tervisliku eluviisi ja tervisliku söögirežiimi ettepanekutega. ma arvan, et äh, siin on oluline, et me ka tagaksime selle, et need, kes lõpuks sellest, neist vahenditest kasu saavad, et nendel ei lasuks liiga suur halduskoormus, vaid et nad saaksid omavahel ka koostööd edendada. suur aitäh äh, kõikidele osalejatele, ka eriti selles töös, mis on tehtud delegeeritud ja rakendusaktide äh, osas, siin on päris palju asju, mis me pidime läbi vaatama ma arvan, et me peaksime suutma ka siin kokkuleppele jõuda, me ootame veel mõningaid selgitusi küll. ning siis viimasel tööhõivekomisjoni koosolekul arutatud küsimus. siin toetati ähm, mõtet, et me peaksime seda valdkonda veel lähemalt äh, vaatlema ning me oleme ka nõukogu ja komisjoniga seda küsimust käsitlenud ning komisjon valmistab meile ette ka oma töödokumendi takistuste kohta, mis siin valdkonnas võivad tekkida. nagu ma ütlesin, lugupeetud äh, juhataja, me loodame, et viimane triloog leiab aset neljapäeval, väga palju tehnilisi küsimusi on veel lahtised milles tuleb edasi liikuda, aga ma usun, et kõik on nõus, et peame kiirelt edasi liikuma just selle programmiga, sellepärast et me tahame tagada, et mm, programm oleks töövalmis niipea kui võimalik. sellepärast, et, et me tahame ju ka, et vabaühendused sellest fondist abi saaksid. suur aitäh! kas küsimusi on? selle peaaegu kõikehõlmava ülevaate kohta, Sari Essaia jah, aitäh, aitäh ka heade selgituste eest. minul on küsimus. sellepärast, et mitmeastmeline finantsraamistik ju, kui tekkisid viivitusi ja uue fondiga ka sellega seoses. kas te kardate, et nüüd võib tekkida lünk uue programmi algusega seoses? ehk siis toidupangad rohujuure tasandil võib-olla ei ole valmis pihta hakkama oma tööga jaanuari alguses. kui suureks see tühimik võib eh, kasvada? liikmesriikides, kui kiiresti liikmesriigid saavad kõike hakata ellu rakendama, mis te arvate? kas siin võib tekkida eh, suur vahe sisse? kas on veel küsimusi? Euh, raportöör, palun. okei okay,, thank you. jah, aitäh aitäh selle küsimuse eest. me praegu tegeleme üleminekumeetmetega ja ettepanek on selline, et juba detsembris kaks tuhat kolmteist oleksid eelarvevahendid siis äh, meie käsutuses fondiga seoses. liikmesriigid praegu valmistavad oma programme juba ette hoolimata sellest, et meie oma programmi oleme lõplikult veel heaks kiitnud, liikmesriigid on sellest teadlikud ja nad no arvestavad sellega, et äh, fondi toetus ta äh, võib hakata juba taotlema detsembri algusest. aga jaanuaris, kui on kindel, et äh, ettepanek läbi läheb, siis ei peaks mingeid probleeme tekkima ka heategevusorganisatsioonidel nende üleminekumeetmetega, aga igatahes see oli üks äh, valdkondi jah, mis meile suurt muret valmistas ning äh, triloogi raames oleme ka sellele suurt tähelepanu pööranud. Voilà. jah, niisugune on siis praegu olukord läbirääkimistes triloogi raames. jah, parlamendi delegatsioon tõepoolest pani suurt rõhku sellele, et üleminekumehhanism toimiks jah, see viib ka muidugi selleni, et liikmesriikidel on suur surve, sellepärast et kui järgmise kampaaniaga pihta hakatakse, siis liikmesriigid ju peavad ka ühest küljest läbirääkimiste laua taga istuma direktiivi ümber ning teisalt juba ette valmistama elluviimist. ma arvan, et liikmesriigid tegelikult äh, on väga tuttavad selle olukorraga erinevate õigusloomuliste algatuste osas, siin on küll ka eriolukord, aga nagu ka raportöör juba ütles, on võetud ka vastavad äh, meetmed ülemineku ajaks. kui nüüd muid küsimusi enam ei ole, siis me oleme lõpetanud oma tööga ja järgmised äh, koosolekud leiavad komisjonis aset viiendal ja üheksandal detsembril